Ähm, kodukorra artiklile kakssada kolmkümmend üks lõikele neli on see parandus vastu võetud, kui kahekümne nelja tunni jooksul fraktsioon või vähemalt nelikümmend parlamendi äh, saadikut ei palu, et see hääletusele pannakse. see tekst on ära toodud äh, täiskogu veebilehel ja selle dokumendi pealkiri avalikustatakse koos selle istungi protokolliga. ja mul on ka mm, äh, härra Kleetsuse äh, palve võtta sõna päevakorra muutmise teemal, palun, teil on sõna, härra Kleetsus. aitäh, kallid kolleegid. tuhanded äh, sõimed ja tuhanded lapsed Kreekas on ohustatud ja paljudel lastel ei olegi võimalik sõimekohta saada. olukord on kriitiline, ma arvan, et komisjon peaks selle probleemiga kiiremas korras tegelema ja ka sarnaste probleemidega, mis ohustavad Euroopa inimeste elu. Jean-Claude Juncker, komisjoni president, on astunud vastuvõetamatuid ja ebademokraatlikke samme andes juhiseid Kreeka parlamendile, millise õigusega, millise õigusega? härra Glitsos sekkub, lugupeetud president. härra Glitsos. kallis kolleeg. ma leian, et on äh, hea, et, et te püüate päevakord päevakorraga seoses äh, sõna võtta, aga see sõnavõtt peab olema tõesti ka päevakorraga seoses ja see, mida te just äh, ütlesite, on poliitiline sõnavõtt ja see ei puuduta absoluutselt äh, päevakorda ja see on klassikaline näide ka ühe minuti sõnavõttude kohta ja lugupeetud kolleeg, kui te järgmine kord sellist avaldust tahate teha, siis palun tehke seda just üheminutiliste sõnavõttude alt, suur aitäh teile! ja nüüd kui ei ole päevakorra kohta sõnavõtte, härra Lamberts, kas teil on päevakorda puudutav sõnavõtt? ma tahtsin oma fraktsiooni nimel paluda, et päevakorda viidaks sisse debatt ja resolutsioon, mis puudutab komisjoni tööprogrammi. Ich komme gleich zur Tagesordnung, okay. da können Sie diesen Antrag stellen. Wir ja äh, kallis kolleeg, ka see oli hästi tehtud. aga mina olen ka pikka aega fraktsiooni esimees olnud äh, ja me peame kõik mm, kodukorrast kinni pidama. niisiis, nüüd liigume äh, töökava juurde, kõigepealt